et äh, sellel külastajal on isiklikud probleemid, igal juhul hoolitseme tema eest. austatud kolleegid, tahaksin teile anda teada, et meie koja keskkonnakomisjon äh, võttis vastu raporti, mis puudutab Pariisi kliimakokkulepet. sellega on äh, täidetud vormiline eeldus selleks, et täiskogu täna seda raportit, mida kolleeg Lavia meile esitleb, hääletada ta saab. tegemist on ajaloolise hääletusega, sellepärast et selle teksti vastuvõtmisega teeme me viimase poliitilise sammu selleks, et Euroopa Liidu poolt ratifitseerida Pariisi kliimakokkulepe. ja meie hääletusega on tee nüüd vaba selleks, et kogu kokkulepe äh, saaks teha läbi vastavad sammud äh, niimoodi, et üleilmselt äh, jõustuda. detsembris kaks tuhat viisteist oleks olnud see väga äh, oluline edusamm ja see oleks tulnud veel enne Marrakechi COP kakskümmend kaks kliimakonverentsi. niimoodi oleks Euroopa Liit väga äh, vajalikul hetkel näidanud äh, oma juhtmootoriks olemist. nüüd äh, kokkulepe, Kyoto protokolli kokkulepe ja jõustumise vahel oli kaheksa aastat vahet. nüüd aga on napilt üheksa kuud läinud pärast Pariisi konverentsi, kui kokkulepe ratifitseeritud saab. seetõttu on mul väga hea meel, et teie, head kolleegid, olete kinnitanud heaks Äh, oma sõnaga äh, selleks, et me saaksime äh, nüüd väga pidulikul istungil seda arutada. seetõttu on mul väga hea meel, et ÜRO peasekretär Ban Ki-moon on meie juures ning härra peasekretär, teie, kes te olete üheks suureks arhitektiks selle ajaloolise kokkuleppe puhul, olete austanud meil ning olete selle suure panuse andnud südamlikult tere tulemast Euroopa Parlamenti Unser Dank am heutigen Tage gilt aber auch der französischen ka Prantsuse Vabariigile eh, meie suured tänud, eh, kes eh, võõrustas COP kakskümmend üks konverentsi, väga tugevaid jõupingutusi tehti nende poolt ning mul on väga hea meel, et praegune COP kakskümmend üks president on meie tänasel istungil ka kohal ja äh, proua minister, tahaksin teile öelda suur tänu ja kogu äh, Prantsuse valitsusele. ÜRO peasekretär härra Ban Ki-moon austab meid nüüd lühikese kõnega ja pärast seda kuulame ära fraktsioonide esimehed ning lõpetuseks läheme edasi siis hääletamise juurde. härra peasekretär, teil on sõna Uh, austatud uh, härra Martin Schulz, Euroopa Parlamendi president, austatud uh, härra Jean-Claude Juncker, Euroopa Komisjoni president, härra Ivan Koltšok, nõukogu eesistuja, Euroopa Liidu asjade minister, proua Segolen Royal, COP kahekümne ühe konverentsi president, härra Markus Sefkovitš, Energialiidu küsimuste asepresident, härra Miguel Arias Cañete, kliima- ja energiaküsimuste volinik, härra Giovanni Lavia, keskkonnakomisjoni rahvatervisi ja toiduohutuse komisjoni esimees, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, ministrid, daamid ja härrad minu jaoks on suur au, olles ÜRO peasekretär, kasutada täna siin seda võimalust rääkida täna Euroopa Parlamendi austatud liikmete ees. suur aitäh selle privileegi eest! ma ei plaaninud tegelikult algselt Strasbourg, Strasbourgi tulla, aga muutsin oma reisiplaane, et rääkida teiega sellel olulisel hetkel ja seda president Martin Schulzi kutsel. oluline on Euroopa Liidu eh, Pariisi kokkuleppe ratifitseerimine. ma tänan teid teie panuse eest ja juhtrolli eest. Euroopa Liidul on väga pikk ja uhke edusammude lugu rääkida eh, kliimamuutuste vastasest võitlusest, mis on eh, meie aja kõige suurem väljakutse. Euroopa Liidu liikmetena on teie koduriigid näidanud ikka ja jälle seda, et te mitte ainult ei saa aru, kui suur oht on kliimamuutused, vaid et te olete valmis ka kasutama võimalusi eh, selleks, et eh, ehitada üles jätkusuutlik konkurentsivõimeline majanduskeskkond ning stabiilsed ja tervemad ühiskonnad raamkonventsiooni kokkuleppes läbirääkimistel ÜRO-s rääkisid, mängisid juhtrolli ning tagasite rahastusmeetmed rohelisema energia kasutuselevõtule Euroopa Liidu liikmesriigid on alati olnud väga tugevad selles tegevuses. tänasel päeval on teil veel üks võimalus eh, näidata, et te olete kliimavõitluste, kliimavõitluses juht eh, rollis ja eesliinil. Eh, toetan ja loodan kiiret ratifikatsiooni selle kesk-, kokkuleppe puhul. see võimaldab Euroopa Liidul ja liikmesriikidel äh, kasutada ratifitseerimisinstrumenti ning äh, võimaldada seda ka ÜRO peakorteris äh, New Yorgis. see on kiire äh, e, edusamm igasuguste rahvusvaheliste kokkulepete puhul ning eriti muljetavaldav on see sellepärast, et see tegemist on kõige keerukama ja kõikehõlmava probleemiga äh, meie ajastul. viimastel nädalatel oleme me tegelikult näinud äh, üleilmselt igast maailma nurgast äh, jõupingutusi selleks, et kliimakokkulepe, mis Pariisis kokku lepitud sai, jõustuks veel sel aastal. ja teie olete nüüd formaalselt liitumas sellega. kolmkümmend üks riiki on liitunud selle kokkuleppega kahekümne esimesel septembril toimunud kõrgetasemelisel kohtumisel ÜRO juures ning äh, maailma kaks suurimat äh, saastajat, äh, USA ja Hiina, on oma poliitilise toetuse Pariisi kokkuleppe taha saanud ning formaalselt toetanud Pariisi kokkulepet ma tänan juhtrolli ja liidrirolli näitamise ning visiooni eest neid valitsusi see tähendab, et me oleme jõudnud äh, esimese lävepakuni äh, jõustamise suunas ja praegusel hetkel on meil kuuskümmend kaks riiki, kes on Pariisi kokkuleppega liitunud. austatud äh, parlamendi liikmed, daamid ja härrad, ma saan aru, et tegemist on Euroopa Liidu unikaalse otsustusprotsessiga ja austan seda, aga samal ajal arvan ma, et Euroopa Liidu keskkonnaministrite otsused kolmekümnendal septembril kiireloomuliselt see küsimus vastuvõte kokku leppida, võimaldab liikmesriikidel üksikult saata ratifitseerimise tulemus otse eh, ÜRO juurde. kutsun üles teid järgima seda kiiret menetlust, sellepärast et me oleme jõudnud viiekümne viie protsendi lävendini praegusel hetkel ja meil on nüüd võimalus teha ajalugu, seda aidates maailmal jõuda parema tulevikuni. ma ei tea ühtegi paremat äh, võimalust äh, Pariisi kokkuleppe jaoks kui see, et rekordajaga jõustub äh, Pariisi kliimakokkulepe seda tegelikult maailma kõige võimsamate majanduste ja kõige ohustatumate riikidega koos. kiire jõustamine näitab seda, et Euroopa on pühendunud rahvusvahelisele koostööle, mis on Euroopa Liidu identiteedi tuumaks see aitaks madala äh, süsinikuheitega ning äh, kliimakindla majanduseni jõuda, sellepärast et meil on vaja äh, saavutada see, et üleilmselt temperatuurid ei kasvaks üle kahe kraadi. meil on vaja aidata ka kogukondi ja riike kohaneda kliimamuutustega Äh, inimeste nimel ning äh, tuleviku nimel ma toetan äh, ettepanekut kiiresti jõustada Pariisi kokkulepe. austatud härra president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, rekordtemperatuuride ajal võtkem see ajalooline võimalus praegusel hetkel on majanduses ja mujal suured väljakutsed, aga me peame näitama, et meie oleme kõige suurema väljakutse ees ühtsed. see on meie võimalus liikuda ohutuma, jätkusuutlikuma ning parema tuleviku öö, nimel, parema planeedi nimel. kasutagem seda võimalust ja pidagem kinni meie organisatsiooni väärtustest ja eesmärkides. austatud äh, president, austatud ministrid, äh, austatud parlamendiliikmed. nagu teate, siis minu mandaat äh, lõpeb ÜRO peasekretärina käesoleva aasta lõpus, kuni minu küm-, kümneaastane ametiaeg saab lõpu. mul on olnud suur au teenida seda väga väärtuslikku organisatsiooni ning töötada äh, külg külje kõrval ka Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendiga. kasutan siin praegu seda võimalust ning väljendan oma sügavat tänutunnet kõigile tugeva toe eest, mille te olete mulle äh, andnud ning ka ÜRO-le viimase kümne aasta jooksul. ma siiralt loodan, et Euroopa Liit on endiselt juhtrollis äh, et võidelda ÜRO eesmärkide eest jätkusuutlik areng äh, ning äh, pidev ja kestev rahu meie maailmas. suur tänu teile juhtrolli mängimise eest ning äh, teie pühendumuse eest. töötagem koos selleks, et meie maailm oleks parem kõigile. suur aitäh teile juhi rolli eest, suur tänu! suur tänu teile, härra peasekretär. daamid ja härrad, jõuame nüüd hääletusprotseduuri juurde. kõigepealt siis selgitus selle menetluse kohta. kõigepealt äh, annaksin sõna fraktsioonide esimeestele, kes räägivad oma fraktsiooni nimel lühidalt ja edasi saab komisjoni president sõna ning ka president, ka eesistuja esindaja ning selle ringi lõpuks saab vastavalt kodukorrale sõna Giovanni Lavia, kes on Keskkonnakomisjoni esimees ja raportöör ning edasi toimub nimeline hääletus. kui see kokkulepe vastu võetakse, on konsensusmenetlusega lõppenud ka ratifitseerimisprotsess ning äh, sealt edasi äh, kirjutan ma alla äh, üleandmiskirjale, mis antakse siis nõukogu presidendile, ÜRO peasekretäri, minister Royali ja komisjoni osavõtul on see üleandmiskiri Äh, oluline selleks, et äh, anda edasi see ratifitseerimiskiri äh, ÜRO jooksul. selle jaoks on meil vaja üle viiekümnest protsendist heakskiitu niimoodi, et oleks võimalik kliimakokkulepe jõustada meie poolt. pärast hääletust palun komisjoni presidenti eh, proua Royali, peasekretäri ning eh, härra Laviat ja ka eh, nõukogu eesistujat kirjutada alla sellele kirjale. järgnevalt saab härra Veeber sõna Rahvapartei nimel, palun. härra Veeber on ilma mikrofonita austatud president, austatud ÜRO peasekretär, kõigepealt tere tulemast südamlikult teile Euroopa Parlamenti ja ma tahaksin ka öelda sõnaselgelt, et ka meie täname teid teie töö eest, mida te olete teinud partneritena Euroopaga kogu maailma jaoks viimase kümne aasta jooksul. daamid ja härrad, kliimamuutused on meie poliitilise põlvkonna kõige olulisem küsimus ja te, sellepärast on ka tänane päev ajalooline päev. meie, eurooplased, võime olla uhked, sellepärast et oleme olnud juhtkontinendiks vastata sellele küsimusele ilma Euroopa juhtrollita ei oleks sellist kokkulepet sündinud ja meie olime väga ühtsed, räägime ühtsel häälel ning äh, saame globaalsetes küsimustes kokku, koos rääkida ja kaasa rääkida. see näitab, millises olukorras me oleme eurooplastena. aga ka pärast allkirja on vaja läbi rääkida, äh, kokkulepped on vaja rakendada praktikas ning austatud äh, kolleegid, oma fraktsiooni nimel tahan ma öelda, et meie vaatenurgast äh, vajavad üleilmsed probleemid, üleilmseid lahendusi. hoolimata äh, seda, sellest, et populism tõstab pead kogu maailmas, näitame me, et maailm on üleilmsetele probleemidele võimeline koos vastu astuma. täna aga on kindlasti optimismiks põhjust, täna näitame me, et me suudame teatud probleeme lahendada ja sellepärast on tegemist hea päevaga, suur tänu! sotsiaaldemokraatide nimel palun äh, härra esimees Pitella. lugupeetud president, äh, lugupeetud äh, saadikud, proua Royal, härra Ban Ki-moon, suur aitäh siia tuleku eest, suur aitäh selle kutse eest, mis te meile esitasite. tänane Euroopa on see Euroopa, mida me oleme tahtnud see ei ole endasse sulgunud Euroopa, vaid Euroopa äh, täidab oma peamist missiooni, milleks on tagada äh, maailma, äh, maakera ja inimeste hea käik. me peame teenima parema elu eesmärki. ja me ei pea lihtsalt juriidilistesse vaidlustesse laskuma. meil on vaja midagi enamat. me peame samuti ka muude probleemidega tegema tegelema. me peame veelgi ambitsioonikumaid ülesandeid endale seadma. Maa, meie planeet, mis on juba miljardeid aastaid äh, olemas olnud, on nüüd äh, meie kodu. Äh, meile ei kuulu maa, vaid meie kuulume maale, me peame teda kaitsma ja säilitama ja edasi andma oma lastele. ECR e e fraktsiooni nimel saab nüüd härra Messerschmidt sõna. aitäh. reedene kokkulepe ei ole see kindel, et ta toob endaga kaasa see ratifitseerimise, aga äh, me näeme nüüd, et Euroopa Parlament peab andma oma nõusoleku andma selleks. selle kokkuleppe heakskiitmine enne kahtekümmet ühte tähendab seda, et sada kaheksakümmend seitse osapoolt osalevad, see on üleilmne pingutus. ratifitseerimine muudab Euroopa Liidul võimaluse, võimalikuks koos Ameerika Ühendriikide, eh, Hiina ja teistega ratifitseerimisega jätkata. sellest tulenevalt Pariisi kokkulepe muutub enne aasta lõpus siduvaks. see on oluline kõikidele osapooltele, olgu tegemist investorite, ettevõtete, kodanikuühiskonna või poliitikutega üleilmne jõupingutus on ilmselge. meil on sada kaheksakümmend üheksa erinevat eh, kliimakava ja me peame silmas pidama, et tegemist on ainult küll ratifitseerimisega ning me ootame huviga seda, eh, kuidas eh, liikmesriikide valitsused hakkavad antud lubadusi ellu rakendama. suur aitäh! suur tänu, järgnevalt vasakpoolsete nimel härra äh,, proua Zimmer loomulikult härra Verhofstadt, ütleb president. Alde nimel saab sõna härra Verhofstadt ja siis proua Zimmer. olge hea. suur tänu, president. lugupeetud ÜRO peasekretär, kõigepealt tänan teid selle kümne aasta eest proua president, ma tervitan teid Euroopa Parlamendis, ma tänan teid, et te tulite ning me kutsume teid hiljem ka juhatuse banketile, loodame, et te saate tulla. lugupeetud kolleegid, ma arvan, et COP kakskümmend üks ehk Pariisi kokkulepe on ajaloolise väärtusega ja isegi kui ma siin räägin, mõtlen ma seda, et ta on sama, et ta on sama oluline kui neljakümne kaheksanda aasta universaalne inimõiguste deklaratsioon täpselt nii nagu aastal tuhat üheksasada nelikümmend kaheksa oleme me nüüd COP kahekümne ühega saanud tõendeid sellele, et mitmepoolne koostöö tõepoolest töötab ning et meie planeedi koosjuhtimine ei ole ainult unistus, nagu mõned inimesed arvavad, vaid see on võimalus, see on võimalik. see näitab ka seda, et Euroopa suudab maailma juhtida õiges suunas ja et koos toimides oleme me tugevamad. lugupeetud peasekretär, milline suur erinevus Aleppo praeguse tragöödia ja selle olukorra vahel. seal tapetakse tsiviilisikuid, pommitatakse haiglaid ning USA ja Venemaa suhted on suluseisus. üks ei taha midagi teha ning teine on julm tegelikult äh, on see ju vastuolus ÜRO Julgeolekunõukogu sõjajärgse loogikaga. seetõttu arvan ma, et COP kakskümmend üks ja Pariisi kokkulepe demonstreerivad täpselt vastupidist tänases maailmas. täpsemalt seda, et rahvusvaheline üldsus ja Euroopa on suutelised võtma vastutuse. see näitab ka seda, et mitmepoolne koostöö on samm edasi, aitäh! suur tänu, härra Verhofstadt ja veel kord vabandan, ütleb president. järgnevalt saab ühendatud vasakpoolsete nimel sõna proua Zimmer. austatud president, olen loomulikult valmis ka esimesena rääkima fraktsioonide nimel tulevikudebattides, väga hea mõte, võiksime küll niimoodi minna edasi. aga austatud äh, härra äh, Ban Ki-moon, tahaksin ka meie fraktsiooni nimel öelda teile südamlikult tere tulemast äh, meie kotta, suur au on see meie jaoks. võitlus kliimamuutuste vastu on üleilmne väljakutse ja selles osas me oleme kõik päri. õiguslikult siduv raamistik kokku leppida on, on vaja ja saavutasime selle selleks, et süsihappegaasi heitkoguseid vähendada, aga meie äh, saame aru sellest tänasest otsusest eh, nii, et tegemist on stardipauguga, me ei tohi nüüd jääda seisma, vaid peame öö, eh, mõtlema selle peale, kuidas me elame, kuidas tarbime, kuidas toodame. Eh, see tegelikult näitab, et kapitalism selle üle, ülesandega hakkama ei saa. me peame mõtlema selle peale, kuidas meie ühtselt ja kuidas rahvusvaheline kogukond koos saab tegutseda ja kuidas me saame panustada sellele, et meie keskkond, sotsiaalne keskkond ning äh, koos eksisteerimine ja elamine koos äh, elusloodusega äh, pidevalt ja jätkusuutlikuks muuta saaks. süsihappegaasi piiramine ei aita, see kokkulepe neli eurot tonni eest ei ole piisav, nii et teeme ühtselt rohkem selleks, et võtta vastutus, selle jaoks oleme me valmis, tahame teha koostööd ning oleme valmis tuleviku generatsioonide eest vastutust võtma. järgnevalt äh, roheliste nimel proua Harms austatud ÜRO peasekretär Ban Ki-moon, ma tahaksin teile praegusel hetkel, kuna ma arvan ka, et teie süda murdub iga päev uuesti, kui te vaatate Süüria poole, ma tahaksin teile ja ÜRO-le öelda palju õnne millegi puhul, mis vähemalt on õnnestunud, sellepärast et Pariisi kokkuleppe kohta võib seda öelda, võib öelda ratifitseerimisprotsessi kohta ja ma olen tegelikult sisimas väga veendunud, et see kokkulepe Äh, on oluline kliimakaitse jaoks rahvusvaheliselt, aga see on tähenduslik ka ÜRO jaoks, mida te juhite selle aasta lõpuni. ma sooviksin teile, et teil õnnestub ka äh, midagi teha Süüria ja Aleppo õuduste lõpetamiseks. proua Royalilt ootame me rohelistena Euroopa Liidus, võiksin öelda, seda, et nõukogu ei oleks mitte ratifitseerimisprotsessis otsustuskindel, aga et ka ambitsioonikas ja tegutsemisvalmis ja võimeline. Euroopa Liidul on kõik tehnoloogiad olemas selleks, et hoopis teistmoodi energiat toota, transporti teistmoodi organiseerida ja toota teistmoodi. aga meil on vaja reaalselt midagi teha, me ei tohi mitte viivitada. see järelm, mida me täna siin näeme, on vajalik selleks, et Euroopa äh, Liidu juhid äh, lõpuks hakkaksid tegutsema. mida meie Euroopa Liidus teeme, kuidas me äh, tööstusriikides toodame, on otsustav inimeste tuleviku jaoks väljaspool Euroopa Liitu. mitte ainult tänasel päeval, aga ka homme ja ülehomme Äh, pagemisest ja pagulusest me siin ei räägi, aga kliimakokkulepe on väga suur väljakutse ning eurooplased on viimastel aastatel näidanud, et äh, ambitsioonikus äh, väga palju pole, aitäh. EFCD e e fraktsiooni nimel saab sõna nüüd härra Pidicini. suur aitäh ka meie oleme rahul sellest, et Euroopa Liit äh, ratifitseerib Pariisi äh, kokkuleppe, tegemist on äh, vajaliku sammuga. aga sellest ei piisa, tegemist on ainult esimese sammuga, me ei tohi lasta asjadel käest minna. meil on vaja uusi konkreetseid tegevusi selleks, et toime tulla järgnevate aastakümnete väljakutsetega. tahaksin siinkohal korrata Kristjan Figuerese sõnu kui me ei mõista järgneva mm, viie aasta muutusi, siis äh, vaesuse tõttu inimeste kannatused suurenevad tohutult. me räägi-, me peame lõpu tegema piiritule kasvule. me peame asendama sõna kasv sõnaga tasakaal Eh, mõni päev tagasi minu üheksa-aastane poeg küsis mil, minult, aga isa, kui me lõputult kasvame, eh, siis me lööme ju pea ära. ja tõepoolest, selleks ei peaks piisama, meil peaks piisama sellest, et vaataksime maailma lihtsalt eh, laste silmade läbi ning arvestaksime sellega, mida me peame neile jätkuma päranduseks. NF fraktsiooni nimel saab sõna kolleeg De Graaf kõnelejal puudub mikrofon. me peame mõtlema, mismoodi võidelda kliimamuutustega. Euroopa Liidul ei ole tegelikult sellega midagi pistmist ja seetõttu ei peaks me ratifitseerima ka kõnealust kokkulepet üks asi on teha siin ruumis rõõmsat nägu, sellepärast et me oleme saavutanud nii-öelda ajaloolise läbimurde, sellest saan ma aru tõepoolest, Euroopa Liidu mõju selle lepingu läbirääkimisel on ilmselge, kuid ühest küljest on see leping kahjulik areng, arenenud riikidele, sest kliimamuutuste mõju ei ole tegelikult üldse selgelt teada ja kodanikud peavad selle kõik kinni maksma. paljud naeravad, paljud hõõruvad käsi kokku, sest neile on kliimaalane tegevuskava kasulik, aga töökad kodanikud ja liikmesriigid peavad lihtsalt hakkama rohkem maksma elektri, autokütuse ja muu eest ning see, äh, sellest on kahju lugupeetud president, praegu, kus Euroopa Liit on uhkelt ratifitseerimas seda lepingut, näen mina siin ainult ühte võimalust. ehk siis liikmesriikidel on võimalik seda lepet täita või mitte täita, nii nagu nad ise soovivad ja see on väga hea. järgnevalt äh, saab fraktsioonilise kuulavuseta äh, liikmete nimel härra Paltsu sõna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 kas te kuulete nüüd mind, kas kuulete ka tõlget, küsib äh, kõneleja. alustage algusest, ütleb härra president. austatud president, austatud peasekretär, tänases päevakorras on kirjas, et meil on tegemist piduliku istungiga aga tõesti, sise, sisu arvestades on tegemist väga olulise küsimusega. Euroopa Liit on praegu äh, selle ees, et ratifitseerida Pariisi kokkulepe, paljud riigid on seda juba teinud, Ungari sealhulgas, aga tegemist on sellegipoolest väga olulise sammuga äh, selleks, et äh, kokkulepe jõustuda saaks. Euroopa Liidu liikmesriigid on mänginud väga olulist rolli kliimamuutuste vastases võitluses, ambitsioonikaid eesmärke on sõnastatud sealjuures ning ka täidetud aga kui ambitsioonikate eesmärkide võistlus siin juba käib, siis tahaksin öelda kahte asja. meie kanname täna vastutust Euroopa kodanike ees ning ka Euroopa majanduse ees. Äh, aina rohkem võetakse ette radikaalseid samme. meie peame aga panema tähele seda, et Euroopa vastutab üleilmse süsiniheitkoguste eest ainult kümne protsendi ulatuses ja me ei räägi siin äh, Äh, süsinikoguse äh, õhku paiskamise vähendamisest, vaid äh, vaid selle salvestamisest ja talele panemisest. selle kokkuleppe juures on väga oluline aspekt see, et see on õiguslikult siduv. Euroopa Liit peab aga seda eesmärki ka täitma, ta peab seda ka praktikas rakendama, aga ei saa olla niimoodi, et ÜRO, olles ÜRO kõige suuremad riigid, kes kõige rohkem süsiniku heitkoguseid õhku paiskavad, äh, tahavad omi huvisid järgida, kõik peavad ikkagi omaenda vastutust kandma, suur tänu! järgnevalt komisjoni nimel saab sõna härra president Juncker. lugupeetud president, lugupeetud ÜRO peasekretär, Euroopa demonstreerib täna, et ta on suuteline tegema ka suuri asju, et ta on võimeline koondama oma energia ja tegema jõupingutusi. Pariisi kokkulepe on meile oluline. see näitab seda, et parimad meie hulgast on andnud oma panuse ja ma tänan ka Prantsusmaad, Francois Hollande'i ja endist välisministrit ning samuti ka äh, proua Royalli ma tänan teid teie meelekindluse ja järjepidevuse eest, sellepärast et just teie töö ja teie ülesanded, ülesannete täitmine tegid selle leppe vastuvõtmise võimalikuks. Euroopa ei ole saavutanud mitte lihtsalt mingisugust lepingut, vaid ambitsioonikat ja õiguslikult siduvat lepingut ning see on suurepärane, ma tänan teid. meil on nüüd võimalus ka ise kaasa aidata sellisele liikumisele, mis läheb ajalukku ja ma tuletan teile meelde, et tegemist ei ole esimese korra ega ka viimase korraga, kus mõned meie hulgast on jäänud hulga, eh, on jäänud hiljaks oma kohtumisele saatusega. ajalugu soovib seda, et me ise haaraksime härjal sarvist ja tegutseksime inimkonna hüvanguks me peame edasi tegutsema ja jätkama sellel kursil, mille me oleme valinud, aitäh! järgnevalt äh, saab eesistuja nimel sõna härra Gortšok, palun. president des Euroopa Parlamendis Äh, lugupeetud Euroopa Parlamendi president, lugupeetud komisjoni president, lugupeetud ÜRO peasekretär, ma tahaksin kõigepealt öelda, kui tänulikud me oleme ja kui väga me hindame seda, mismoodi teie, ÜRO peasekretär, olete seda protsessi juhtinud ja olete aidanud meil ühiste jõupingutuste abil leida kokkulepe nendes väga ambitsioonikates küsimustes ja lõpuks kokku leppida Pariisi kokkuleppes. ma tänan teid ka selle eest, et olete kümme aastat töötanud rahvusvahelise üldsuse hüvanguks ÜRO peasekretärina. täna on Euroopa Liit uuesti kinnitamas seda, et ta on pühendunud võitlusele kliimamuutustega. härra president Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon on mõlemad andnud suure panuse, ma tänan neid selle eest ja tänan ka teid, proua president, selle eest, mida teie isiklikult olete teinud selleks, et Pariisi kokkulepe ka kiiresti ratifitseeritaks. see kokkulepe puudutab ka seda, kui usaldusväärsed me oleme ja kuidas me suudame kanda oma vastutust, mis meil Euroopa Liiduna maailmas on. Euroopa on teinud mitmeid aastaid väga põhjalikku tööd selleks, et jõuda uue kliimamuutuse leppeni ning eelmisel aastal sai see Pariisis ka võimalikuks. me teeme tööd ka selleks, me oleme teinud tööd ka selleks, et eelmisel reedel läbi viia mm, kõrgetasemeline kohtumine, kus arutati Pariisi kokkulepet ja mul on väga hea meel, et nõukogu on vastu võtnud ja ratifitseerinud oma otsuse. ja ma kinnitan teile, et tänasest alates alustame me ka rakendustööga, aitäh! suur tänu, härra Kortšok. nüüd jõuame hääletusmenetluse juurde ja seetõttu annaksin äh, kõna äh, järje Giovanni Laviale, kes on keskkonnakomisjoni esimees lugupeetud ÜRO peasekretär, lugupeetud kolleegid, äh, lugupeetud daamid ja härrad mina, kes ma olen keskkonnaasjade komisjoni esimees ning ka raportöör, soovitan uhkusega sellele kojale, et me toetaksime Pariisi leppe ratifitseerimist Euroopa Liidu poolt. Kyoto protokoll maeti nii-öelda maha USA senatis juba kahekümne aasta eest ning alates sellest päevast on Euroopa Liit ise olnud äh, eesrindlik rahvusvaheline kliimamuutuste vaheline võitle-, kliimamuutuste vastane võitleja ja me oleme teinud endast oleneva, et Pariisi lepe õnnestuks tänase seisuga aitabki Pariisi lepe tagada äh, selle, et me kliimamuutuste vastu võitleme, Euroopa Esindajate Koda jõustub selle leppe. tegemist on ajaloolise tähtsusega hetkega ning äh, see kajastab äh, meie ühise töö tulemusi. koos on töötanud Euroopa Parlamendi ning rahvusparlamentide liikmed, Euroopa Komisjon ning ka nõukogu erinevad eesistujad. eraldi tahaksin välja tuua Arias Canete, voliniku, kellega ma olen kogu selle protsessi käigus olnud pidevas kontaktis. tänane hääletus näitab seda, et Euroopa Liit suudab oma lubadusi ka täita. me peame andma tulevastele põlvkondadele sellise maailma, mis on stabiilsem ja jõukam, peame neile andma tervema ja puhtama planeedi ja seda me teemegi. täna oleme me sellele eesmärgile lähemal, täna me suudame suur tänu! nüüd jõuame hääletamise juurde, mis on siis ähm, ettepanek äh, äh, nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel vastu võetud Pariisi kokkuleppe Euroopa Liidu nimel sõlmimine. nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik rahvaesindajad on andnud oma hääle? Äh, niimoodi on, siis on hääletus lõppenud. kuussada seitsekümmend üheksa häält ja poolthääli kuussada kümme. Six hundred ten to thirty eight. mit Nein, mit Nein haben gestimmt. kolmkümmend kaheksa äh, parlamendiliiget äh, hääletas vastu, kolmkümmend üks oli erapooletu. sellega seoses on kiitnud parlament selle kokkuleppe heaks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 suur tänu, austatud daamid ja härrad. suur tänu. suur aitäh selle väga tugeva toetuse eest, austatud parlamendiliikmed ja suur aitäh kõikidele nendele kolleegidele meie kojas, kes toetasid seda kiiret protsessi, et jõudsime tänase hääletuseni. tahaksin eh, tänada teie nimel ka eh, ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni mitte ainult selle eest, et täna siia tuli, vaid ka eh, selle eest, nagu te ka mainisite oma kõnedes, et ta on viimase kümne aasta jooksul väga head juhtrolli mänginud. me soovime härra peasekretärile ametiaja ja ülejäänud nädalateks ja talle ka isiklikult mitte ainult äh, palju äh, häid eluaastaid, äh, vaid väga tugev austus nende saavutuste eest, olles ÜRO peasekretäriks nendel raputavatel aegadel, suur tänu!